Äh, suunised. ning asepresident Timmermans äh, võtab koha sisse ja siis äh, on sõna temal avalduse esitamiseks herr kommissar sie haben das wort. palun! suur aitäh ja ma tahaksin esmalt ütelda, et äh, see mõjuhinnang on komisjoni jaoks äärmiselt oluline. me peame saavutama tulemusi majanduskasvu ja töökohtade osas, me peame tagama selle, et ei tekita lisakoormust äh, kodanikele ja ettevõtetele liigse regulatsiooniga, me peame tagama, et äh, saavutame tulemusi ja tagame, et Euroopa Liit kasutaks ära kõiki neid võimalusi, mida siiani ei ole ära kasutatud majanduses. me oleme veendunud, et komisjon, parlament ja nõukogu äh, kannavad vastutust äh, ja selleks vastutuseks on see, et me peame äh, saavutama need eesmärgid, mis tuleb saavutada ja midagi enamat ega midagi vähemat. see on ka põhjuseks, miks ma usun, et mõjuhinnang aitab meil oma teed ette valmistada, seega ma usun, et me suudame äh, parandada nii seda, kuidas me oma mõjuhinnangut koostame, kui ka seda, kuidas me kasutame hiljem seda mõjuhinnangut ära. aga kui lubate, siis ma usun, et äh, meil on tegelikult jagatud vastutus äh, parlamendi ja nõukoguga. me peame parandama mõjuhinnangut ennast ka, sellepärast et lõpptulemusena avaldab mõju mitte Äh, see ettepanek, äh, mis meil alguses on õigusloomelises protsessis, vaid äh, ikkagi see, milleni me jõuame õigusloomelise protsessi lõpus. ja me teame kõik, et erinevusi siin on, seega see, me peame üritama parandada ja ma tean, et parlamendil parlament töötab sellega kõvasti, me peame ehk siis üritama püüelda selle äh, Äh, poole, et äh, meie kolm institutsiooni hindavad mõju kogu töö käigus. enne kui direktiivid võetakse üle liikmesriikide õigusesse, on vaja, et meil oleks selge arusaam sellest, äh, milline mõju on meie otsusel ja kuidas me ja me peame samuti vaatama, kuidas tagada seda, et meie õigusaktid teevad täpselt seda, milleks nad on mõeldud ja ei midagi muud pean ütlema, et äh, minu enda erihuviks on asu, abistada äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid. erinevad uurimused äh, ja ka minu töö liikmesriikidega mõjuhinnangu raames on näidanud, et halduskoormuse kõrvaldamine, mis tuleneb ebavajalikust regulatsioonist eh, võib tõesti tõsiselt eh, kaasa aidata tööhõive parandamisele Euroopa Liidus, eh, seda läbi VKE-de. me nüüd saame näiteks vähendada kümne protsendi võrra halduskoormust pagaritel või lihuniikelt ning ma olen veendunud, et see kümme protsenti Äh, on väga oluline, et tänu sellele kümnele protsendile võib-olla äh, pagar või lihunik saab äh, võtta tööle lisatöötaja, aga see kümme protsenti võib viia ka pankrotini, nii et me näeme, et tulemused võivad siin olla väga suured, me teame ka, et väga palju on VKE-sid Euroopa Liidus, kui me neid aitame, siis me Äh, aitame kaasa majanduskasvule ja tööhõivele rohkem, kui äh, me suudaksime seda muudes valdkondades. tuletaksin meelde et, et kaheksakümmend viis protsenti Euroopa Liidu töökohtadest erasektoris on äh, VKE-des. kui me neid ettevõtteid abistame ja vähendame halduskoormust, kui me suudame tagada, et kui me tegeleme VKE-de õigusloomega, siis äh, me just pürgime nende eesmärkide poole, mis me oleme endile seadnud ja mitte midagi enamat ning see on see, millega me suudame panustada kõige paremini Euroopa Liidu tööhõivesse. see on minu eesmärk ja ma olen valmis äh, siia tulema taas ja sellest rääkima, aga mul on vaja hädasti ka teie toetust, sellepärast et ka parlament peab äh, panustama mõjuhinnangusse. Teil on oluline roll, me ei saa seda komisjonil üksinda teha, meil on vaja ka parlamenti ja koos parlamendiga loodan, et me suudame veenda ka nõukogu ja et ka nõukogu hakkaks selle küsimusega tegelema, sellepärast et äh, siiani ei ole äh, pehmelt väljendudes eh, nõukogu väga aktiivselt eh, tegutsenud, eh, samas kui komisjon ja parlament pürgivad tulemuste poole, aitäh! Um, suur aitäh teie sõnavõtu eest, nüüd saavad sõna Rahvapartei, vabandust, fraktsioonide nimel ja kõigepealt Rahvapartei nimel Markus Piiber. suur tänu, härra president. keskklass VKE-d on väga olulised, nemad kujutavad endast meie majanduse alustala ning ei tohi neid ära eksitada siin bürokraatias. Teie kõne oli ka poliitiline, mida te vaatasite selle kõne jooksul tulevikku, rääkisite asjast sisuliselt. Euroopa Parlament peaks kohe praegu hakkama selle teemaga tegelema ja tahaksin esitada teile küsimuse mõju hindamise kohta. miks ei ole ette nähtud kohustuslikku testimist ka VKE-dele või VKE-de kontekstis, miks on võimalik otsustada komisjoni eh, siseselt seda, kas mõju hindamist on tarvis või mitte. me tahaksime, et VKE-de testid oleksid jällegi kohustuslikud ning et mõju hindamist võetakse tõsiselt. kas te toetate meie algatust luua töörühm, mis tegeleks bürokraatliku koormuse vähendamisega paljudes riikides on selline instants juba olemas Tšehhis, Saksamaal ja mujal. nimelt hinnatakse seda, kuidas mõjutab ühiskonda bürokraatia. mõju hindamine peaks olema absoluutselt sõltumatu siis, kui töötatakse välja uusi õigusakte, loomulikult me ei taha ilmtingimata sekkuda komisjoni töösse, aga meil peaks olema siiski olemas omaette organ, mis süvendaks subsidiaarsuspõhimõtte kasutamist. kodanikele on vaja ikkagi tõendit selle kohta, et õigusaktid tegelikult on ka sihipärased ning aitavad edendada elu Euroopa Liidus unei politici publice este esențială pentru a ne asigura de eficiența și calitatea unei decizii. în acest sens. härra negrescu ma tervitan komisjoni ning parlamendi algatust minna rohkem süvitsi sellesse küsimusse. mõju hindamise peamine eesmärk on ju mõista seda, milline oleks konkreetse otsuse mõju, meil on selle, selle jaoks vaja nii kollektiivseid kui ka Äh, igasuguseid muid näitajaid. erinevad osalised peavad mõistma, miks me tahame teatud poliitikat ellu rakendada. arvestades praegust olukorda, tuleb kaasata eurooplased otsustusprotsessi, neil ei tule, tohiks tulla üllatusena see, mida Brüsselis on otsustatud. me peame mõistma seda, et me oleme vastutavad just nimelt kodanike ees meetmed, mida me kasutusele võtame, ei tohiks näidata, et meie otsused on tehtud suletud uste taga. härra volinik, ja ma usun, et te tõesti teete ka selle mõju hindamise kodanike mõju kohta. nüüd ma tahaksin millestki selgelt rääkida. kõigile on andnud, on antud kõneaega oma fraktsioonis ja see ei ole tõlkide suhtes, ei ole see lihtsalt aus, kui te ühte minutisse pressite kõne, et seda ei ole lihtsalt võimalik enam loogiliselt äh, tõlkida, nii et palun rääkige ikka sellises tempos, et äh, tõlgid saaksid tõlkida ja teised saaksid teist ka aru. nüüd on edasi sõna loomulikult on mõju hindamise näol tegemist väga olulise küsimusega. kõigepealt peab komisjon andma hin-, hindama seda, kas peetakse kinni lähimuspõhimõttest. lähimuspõhimõte on väga tähtis poliitiline küsimus, see puudutab ju Euroopa Liidu pädevusi käsitleme siin seda, kas peetakse kinni Euroopa Liidu õigustikust ning sellest, kuidas on jaotunud pädevused liikmesriikide ning Euroopa Liidu vahel, nii et seda hindab komisjon kõigepealt. edasi, kas peetakse kinni ka põhiõigustest, ka see on loomulikult väga tähtis. tegemist on samuti aspektiga, kus võib tekkida palju probleeme, edasi VKE-de küsimus, jah, ka loomulikult äh, seda tuleb arvesse võtta, Kreekas näiteks ei ole üleüldse viidud läbi mingisugust äh, majanduslikku või sotsiaalse mõju hindamist, tuhanded ja tuhanded inimesed elavad nüüd vaesuses, on tuhandete kaupa töötuid komisjon oli ju samuti troika liige, nii et äh, mõistke siis, et nüüd on ka tuhandete kaupa VKE-sid, kes on pidanud lihtsalt äh, ennast kinni panema. seitsekümmend viis protsenti maksudest jäi saamata, nii et probleeme tekkis tõesti väga palju, kuna mõju hindamist läbi ei viidud, kui oleks äh, toimunud tõeline sotsiaalse ja majandusliku mõju hindamine, siis oleks olukord teistsugune, nii et teiselt poolt tuleb anda hinnang ka näiteks tehnoloogilisele arengule, sest et ilma tehnoloogilise arenguta ei saa me liikuda uute tootmismudelite juurde. aitäh! aitäh, suur tänu! nüüd liberaalide nimel kaks minutit, härra Telitška aitäh, me oleme viimastel aastatel lootnud rohkem õigusloomest, me tahtsime vähem halduskoormust, aga me oleme seda suurendanud, me tahtsime lihtsamat õigusloomet, kuid see on veelgi keerulisem nüüd. me oleme ebajärjepidevad ja me loome oma ettevõtetele ja kodanikele suuremat koormust, kui me peaksime ilma, et me oma eesmärke saavutaksime sealjuures. nii et minu jaoks on parem õigusloome peamine prioriteet, ma olen sellega eelnevalt juba tegelenud, kuid äh, ma olen ka ettevõtetega sellest rääkinud ja nad ütlevad, et see on kõige olulisem teema. ma olen nõus, et äh, kui me suurendame kui me vähendame eh, kümne, viieteistkümne protsendi võrra halduskoormust, siis me saame SKT-d suurendada ühe protsendi võrra, see on väga oluline tööhõive ning majanduskasvu jaoks. tegemist ei ole ainult komisjoni puudutava küsimusega, komisjon on teinud edusamme, kuid ma arvan, et ta saab veelgi rohkem edusamme teha. Eh, nõukogu ei ole midagi teinud, eh, Euroopa Parlament on teinud palju ära, kuid me võime veel rohkem ära teha tegemist on Ehm, meil on vaja siin rahvus, äh, institutsioonide vahelist lepet, me peame vaatama äh, parema õigusloome raames äh, ka paremaid ja professionaalsemaid mõjuhinnanguid, ma tahan, et oleks võimalikult palju sõltumatust, et rohkem eksperte oleks kaasatud, ma tahan ka paremat järelevalvet. ma arvan, et meil peavad olema ka finantseesmärgid, see on midagi väga ambitsioonikat, kuid äh, USA-s näiteks, et mõnes liikmesriigis on see hästi toiminud. mul on äh, sarnased küsimused nagu härra Piiperil, nii et ma ei hakka neid üle lugema, vaid ma ütlen, et asepresidendi ambitsioon on positiivne ja me toetame teda, kuid me tahame käegakatsutavaid tulemusi, mitte selliseid tulemusi, nagu viimastel aastatel on saavutatud. aitäh, härra Pütikofer Roheliste nimel, poolteist minutit. mikrofon, palun. Ich will versuchen, in anderthalb Minuten drei einfache Gedanken zu formulieren. Erstens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 aitäh, meil on hea meel selle töö eest, mida komisjon on teinud oma õigusakti ettepanekutes. tõepoolest, nüüd kaalutakse põhjalikult poolt ja vastu argumente ja poliitilisi valikuid võimalusi ning nende võimalikku mõju. ma ei kahtle nende põhjalike analüüside äh, Mm, tõhususes, kuid samuti on lobid väga põhjalikku tööd teinud, kuid mul eh, tekib küsimus meetodi ja maksumuse kohta. Eh, eh, kingsepa tunneb ära tema tehtud saabastest, seega me peame vaatama tööstust, põllumajandust, kalanduse olukorda, ostujõu kadu, kontrollimatut sisserännet, korruptsiooni kõikidel tasanditel ning kasvavat eba, kasvavat turvalisuse puudust. kuid äh, iga mõjuhinnang aitab toetab otsuse langetamist, kuid see ei asenda otsust ennast. otsuse langetamine on aga poliitiline, mille valmistab ette volinik, mida esitleb nõukogu ja komisjon ja mille üle hääletab parlament. seega, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, leidke siit süsteemist viga. Der nächste Redner, Michal Boni, anderthalb Minuten. aitäh, härra Boni, poolteist minutit panie przewodniczący! w ożywieniu gospodarki. suur aitäh! VKE-d e, saavad mängida olulist rolli majanduse elavdamisel. samuti digitaalsed vahendid saavad parandada ju klientide juurdepääsu ning e, luua uusi töökohti bürokraatlik koormus on kindlasti üks asi, millele me peaksime mõjuhinnangus keskenduma. meil on vaja läbipaistvust läbi, mõjuhinnangu koostamisel, kui äh, käsitletakse koormust VKE-dele. ja me peaksime vaatama, kas sõltumatu hinnangurühm ei peaks äh, koostama sellist mõjuhinnangut Äh, meil oleks vaja äh, sellist sõltumatut ekspertidest koosnevat rühma ähm, ning äh, selle peaks nimetama koos liikmesriigid, komisjon, parlament. samuti oleks vaja vähendada bürokraatlikku koormust liikmesriikides aga meil on vaja olemasolevaid reegleid ellu rakendada, meil on vaja olukorda parandada VKE-de jaoks. suur aitäh ja proua Mäkendaja, üks minut. suur aitäh, ma tervitan härra Tirmanmassi märkusi täna õhtul ma usun, et te mõistate selle küsimuse olulisust ja ma usun, et ka äh, teate, mis te ütlete ja te olete selle taga. meil on vaja paremat õigusloomet ning äh, õigusloome kulude vähendamine ettevõtete jaoks on hädavajalik kasvu ja töökohtade tagamiseks. meil on vaja sellist regulatsiooni, mis toetaks innovatsiooni, kõrge kvalifikatsiooniga töökohti ning turule juurdepääsu. samuti tuleb silmas pidada, et kõik ettevõtted ei ole ühesugused. üks lahendus ei sobi kõigile ja igale ettevõtte liigile on vaja eraldi lahendust. VKE-d puhul meil tuleks ära kasutada täielikult eh, parlamendis olevat mõjuhinnanguga tegelevate rühma. samuti tahaksin, et mõjuhinnang eh, avaldataks, kui eh, konsultatsioonideni jõutakse. meil on vaja selgeid eesmärke koormuse vähendamiseks ning eri eesmärke ka mikroettevõtete jaoks. suur aitäh ja proua Vikström, palun üks minut suur aitäh, lugupeetud äh, volinik Timmermans. ma näen suure heameelega, et õigusloome puhul pööratakse tähelepanu paremat kvaliteete, me oleme sellega nõus, see on oluline kodanike jaoks, ettevõtete jaoks. meil on vaja tõhusamat õigusloomet, kuid samuti ja on vaja suuremat tõhusust kohapeal rohujuure tasandil ma arvan, et see on miski, mida saab kogu parlament toetada. samuti me näeme, et komisjon saab mängida väga olulist rolli. mina olen petitsioonide komisjoni eh, juht ning ma usun, et me saame ka siin olukorda parandada. me näeme, kuidas meie õigusloome toimub, kuidas ta ei toimi. me peaksime vaatama täpselt, millistes valdkondades kodanikud võib-olla võiksid rohkem nõuda. me peame vaatama, kuidas seda tööd teha, milliseid poliitilisi instrumente kasutada ning samuti tuleb meil analüüsida tagajärgi. ma loodan, et me suudame äh, kõik sellega ellu viia ja mina kindlasti äh, parlamendi poolt hoian äh, silma peal ka komisjoni tegevusel. suur aitäh ja proua Kappel, üks minut. suur aitäh lugupeetud äh, president, lugupeetud äh, asepresident Timmermans. täna te rääkisite sellest, kuivõrd oluline on see, et meil oleksid äh, head mõjuhinnangud. samuti rääkisite sellest, et VKE-d on majanduskasvu ja tööhõive mootoriteks. siinkohal saan teiega nõustuda. Euroopa jaoks on VKE-d väga olulised, meil on üle kahekümne viie tuhande 000 Äh, VKE-s, see tähendab seda, et üle üheksakümne protsendi ettevõtet, üheksakümne üheksa protsendi ettevõtetest on VKE-d. me teame, et üle kahe kolmandiku äh, erasektori töötajatest töötab VKE-des. õigusloome ning õigusloome mõjuhinnangus äh, tuleb seega veelgi enam keskenduda just VKE-dele. tahaksin ka härra Pepersi äh, Äh, ettepanekut toetada, mõjuhinnangus tuleks ka VKE-de testiga arvestada. VKE-de küsimus on tõesti esmatähtis siin. proua Sanders, poolteist minutit, suur aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik kolm neljandikku eurooplastest leiab, et me toodame Euroopas liiga palju äh, bürokraatiat, liiga palju norme ning seeläbi Äh, õõnestatakse Euroopa Liidu tõsiseltvõetavust ja meie institutsioone samuti. VKE-d, mis äh, on esimeseks ohvriks siin, tegemist on üheksakümne üheksa protsendiga kõigist Euroopa Liidu ettevõtetest. Ähm, uuringud näitavad, et uue õigusloome äh, kulud on kümme korda kõrgemad just äh, väikeste ettevõtete jaoks kui suurte äh, gruppide jaoks. Euroopa Komisjon on loonud väga detailse menetluskorra tagamaks, et Euroopa Liidu õigusloome Äh, vastaks ka VKE testile kahjuks, aga see VKE test ei ole praegu kohustuslik, seda kasutatakse ainult äh, poolte õigusloomuliste ettepanekute äh, puhul ja veelgi hullem, komisjoni uued juhised mõjuhinnangu kohta ei maini seda. konsultatsioon väikeettevõtlusseaduse kohta on käimas kõikides riikides Äh, ettevõtete ühingud äh, ühinevad äh, ning võtavad sõna neis küsimustes. selles kontekstis komisjon ei tohi VKE-sid silmist lasta. VKE-de silmas pidama peab olema reegliks, mitte erandiks, kui me tahame, et Euroopa suudaks aidata VKE-sid. suur aitäh, üks minut, proua Kallas. Thank you, Mrs Chair suur aitäh, lugupeetud äh, president. VKE-d on Euroopa Liidu majanduskasvu äh, mootoriks, nagu me teame, aga me peame nende jaoks elu kergemaks muutma, et nad saaksid õitseda. seega mõjuhinnang on hädavajalik, tagamaks, et äh, seadused täidaksid eesmärke ning teeniksid nii väikeseid kui suuri ettevõtteid. vastavalt aga komisjoni ekspertidele praegu VKE-de läheb äh, õigusloomega mm, kaasas käimine kümme korda rohkem maksma kui suurettevõtetele, nii see ei peaks olema. komisjon peaks ennast seadma väikeste ettevõtete asemele, sellepärast et neil ei ole tihtilugu piisavalt vahendeid ega aega pikkade konsultatsioonide läbiviimiseks, seega ma tahaksin teada, mida plaanib komisjon selleks, et paremini arvestada äh, VKE-dega ning äh, paremini vaadata, milline on ettepanekute mõju neile. Teil on sinise kaardi küsimus, kas te nõustute selle küsimusega? härra Lukovitš. <clears throat> palun. jah, mul on küsimus. pigem kommentaar siis. ma võib-olla tahaksin, et paremini äh, määratletakse ära mis valdkonnas oleks võimalik neid äh, õigusloomet lihtsustada, näiteks äh, riigihanked oleks üheks selliseks valdkonnaks. võib-olla see on üks selliseid valdkondi, kus on ka suuri erinevusi liikmesriikide vahel, kas te nõustute meiega, minuga? jah. Äh, kas te soovite vastata kolmekümne sekundi vältel? I am sorry but I didn't hear the time jah, vabandan, ma ei kuulnud tõlget, ütleb äh, kõneleja. härra Bogovitš tegi kommentaari, nii et kui te tahate nüüd kolmekümne sekundi jooksul kommenteerida, siis lähme siis nüüd edasi järgmise sõnavõtu juurde, see on härra Kambus, palun poolteist minutit suur tänu, proua president, härra Timmermans, kõigepealt tahaksin ma teie tähelepanu juhtida sellele, et VKE-d on väga olulised selleks, et adekvaatselt hinnata Euroopa õigusaktide mõju. Kataloonia valitsus kiitis heaks viis aastat tagasi juba öö, viis ettepanekute selleks, et vähendada administratiivset koormust VKE-del, sellepärast et just nimelt nendel on suu-, koormus kõige suurem, kui nad üritavad kohaneda uute normidega. kuid VKE-d samas on, VKE-des töötab seitsekümmend protsenti Euroopa Liidu töötajatest, seega on absoluutselt vajalik, et alati mõtleksime me kõige väiksemal skaalal, nii et me keskenduksime just nimelt Small Business Actile. VKE-d on Euroopa Liidu äh, majanduse mootoriks Hispaanias lausa äh, kujutavad VKE-d üheksakümmend üheksa koma kaheksa protsenti kõikidest ettevõtetest. selleks, et äh, soodustada VKE-de tegevust, peaksime me ka poliitiliselt sellele pühenduma. komisjon peab mõjuhindamise normid regulaarselt ka ümber vaatama selleks, et neid kohandada äh, uuele kontekstile, praeguses kontekstis peame me olema ka ambitsioonikamad, meil peavad olema selgemad juhised, mis tõepoolest näitav, mis tõepoolest aitavad ka Euroopa Liidu õigusakte paremini välja töötada, mõeldes ikka suurema majanduskasvu, töökohtade loomise ning suurema tõhususe peale. suur aitäh teile, proua president ning härra volinik! suur aitäh ja sõna on härra Stefanekil, palun! otsused, mis tehakse Euroopa Liidu tasandil, mõjutavad rohkem kui viitesadat miljonit inimest ja seega on ju täiesti loogiline, et peaksid teadma, millised on meie otsuste tagajärjed. mõju hindamise kvaliteet on seega väga tähtis, arvestades Euroopa Liidu arengut tervikuna. ma tahaksin keskenduda kolmele aspektile. esiteks, meie arvates on töökohtade loomine meie prioriteediks number üks Ehm, kõikide õigusaktide puhul ning me peaksime juhinduma sellest prioriteedist ikka ja alati. me peaksime sealjuures arvestama ka mõjudega VKE-dele, VKE-d, nagu öeldud, ehm, on ehm, ettevõtted, kus töötab suurem osa Euroopa Liidu töötajatest. teiseks, me peaksime alati mõistma meie mõju, kui me kiidame heaks õigusakte meie õigusaktid ei tohiks üksteisele vastu töötada, vaid, vaid peaksid siiski üksteist täiendama. ning kolmandaks ma tahaksin rõhutada Euroopa Parlamendi keskset rolli, sellepärast et me oleme ainus institutsioon, mis on valitud ametisse ja ma ootan suure huviga võimalust teha koostööd komisjoniga mõju hindamise protsessis. suur aitäh ning sõna on proua Paunoval poolteist minutit. suur tänu härra volinik, tihtipeale räägime sellest, kuidas me saame parandada ettevõtluskeskkonda, kuidas saame abistada ettevõtteid, et nemad omakorda saaksid panustada majandamiskasvule majanduskasule ja äh, üks peamisi probleeme, mis ettevõtetel on, on ligipääs rahastamisvahenditele. teiselt poolt ka administratiivne koorem. ja just nimelt need kaks aspekti on ka uue komisjoni priori-, prioriteetideks. Te soovite keskenduda paremale õigusloomele ning tahaksin õnnitleda teid teie väga huvitava sissejuhatava sõnavõtu eest täna siin. kindlasti peaks mõju hindamisel olema kohustuslik hinnata mõju ka VKE-dele ja seda kõikides järgnevates õigusloomelistes ettepanekutes. kuna konkurents on hetkel väga tihe, siis isegi kui vähendada halduskoormust natukene, siis võib see tuua kaasa väga positiivseid tulemusi uutes juhistes aga VKE-sid üleüldse ei mainitagi, samas kui mõju hindamise keskseks osaks peaks olema just nimelt mõju VKE-dele. suur aitäh, teile on esitatud sinise kaardi küsimus, kas te olete sellega nõus? jah? hästi, siis palun, proua Grafini. ei, ma ei nõustu sellega. hästi. sel juhul lähme nüüd edasi härra Lavrieux juurde, kellel on poolteist minutit. suur tänu, proua president, ka mina üritan kõneajast kinni pidada Euroopa Komisjoni poolne info mõju hindamise kohta no, tähendab nüüd seda, et peaksime tuletama meelde, milleks mõju hindamist vaja on. mõju hindamine on ikka õigusloomealase töö teenistuses. see on absoluutselt vajalik selleks, et täpselt ja õiglaselt õigustada meie otsuseid. otsused, mis me teeme, on ju ikka alati ka kohustuseks Euroopa Liidu liikmesriikidele ning seega mõjutavad ka Euroopa Liidu kodanike igapäevaelu mõju hindamine ei tohi olla iseenesest veel suurema regulatsiooni allikaks ning seega vähendada inimeste vabadust tegutseda, seega ma tahaksin tõsta Euroopa Komisjoni tundlikkust sellele, et me ei tohiks siin pimesi järgida mõju, teatud mõju hindamistest tulenevat äh, ranget lähenemist, me ei tohiks ühel päeval hinnata mõju hindamise mõju hindamise mõju suur aitäh ja nüüd on sellega kõnelejate nimekiri eh, läbi ja nüüd eh, vaba mikrofoni vooru juurde proua Suitsa, palun. suur aitäh. me oleme siin täna kuulnud seda et, et kaheksakümmend viis protsenti ettevõtetest on VKE-d. VKE-d on meie majanduses väga tähtsal kohal. härra Timmermans, loomulikult teie ambitsioonid eh, on äh, väga positiivsed, mul on aga teile üks küsimus, võib-olla te oskate sellele vastata. nüüd luues sõltumatut organit, mis tagaks Euroopa Liidu õigusaktide mm, usutavuse, siis äh, tegelikult teie portfellis on see teema juba olemas, siis kas me hakkame siin mingit topelttööd tegema, kas siis on üleüldse vaja kedagi, kes hakkab järelevalvet teostama Euroopa Komisjoni üle? kui me lihtsalt lihtsustame õigusakte ja kui õigusakte saab kergesti ellu rakendada, siis miks meil on üldse vaja sellist sõltumatut organit ja ma sooviksin, et te sellele küsimusele vastaksite härra Caputo. aitäh, mõjuhinnanguid viiakse läbi selleks, et vaadata, milline on õigusloome mõju kodanikele ja kogu majandusele. tihtipeale on need aga vastuolulised. Euroopa Komisjoni ees on suur väljakutse hõlmata ehm, mõjuhinnangut poliitilistesse otsustesse, mis, ehm, mida tehakse, siin on palju näiteid sellest, kus äh, Euroopa Komisjon on kallutanud äh, ka tehnilistes küsimustes äh, teaduslikke analüüse, nii et meil on vaja tõendeid Euroopa Komisjonist endalt, et nende otsused ei tugine ainult poliitilistele näitajatele. me peame tagama selle, et Euroopa Komisjoni mõjuhinnangud oleksid tõhusad ja läbipaistvad. aitäh, härra Boltšek, kes juba kannatamatult ootab. aitäh, lugupeetud volinik, ma tahaksin samuti viidata sellele, et tegemist on valdkonnaga, mis mind väga huvitab, sest ma olen jurist ja miljonid kodanikud nõuavad kvaliteetset õigusloomet. ma olin väga üllatunud, kui komisjon tegi ettepaneku praeguse kehtiva õigusakti muutmiseks. ettepanek ei tähenda aga ähm, võrdlust endise ning praeguse uue teksti vahel, seda peaks muutma. vana teksti ei ole tõlgitud, seega ei ole võimalikku vana ja uut teksti võrrelda ja me peaksime lähtuma ka subsidiaarsusest, eriti arvestades Lissaboni leppest tulenevate reeglitega ning parlamendi õigustega. härra Ferreira, üks minut palun. aitäh lugupeetud volinik. võib-olla tulite te siia selleks, et rääkida, kuidas tagada suurem usaldusväärsus, rangemad reeglid mõjuhinnangute puhul. kuid üldiselt on mõjuhinnangud ainult formaalsus, mida näeb ette lobide mõju Euroopa Komisjonile, see aga muudab usaldusväärsust veelgi väiksemaks mõjuhinnangute puhul. Te ütlete, te tahate VKS-id aidata, kuid tegelikult te edendate te vaesust kõikjal Euroopa Liidus. näiteks VKE-de puhul Portugalis troika all põhiline majandussektorite liberaliseerimine on muutnud VKE-d monopolide ohvriks. aitäh, palun nüüd härra Timmermans. aitäh, lugupeetud juhataja, kõigepealt tahaksin tänada tõlke, sest äh, kõnelejad räägivad nii kiiresti, et äh, ma olen väga üllatunud, kui head tööd tõlgid suudavad teha kuid ärge saage minust valesti aru, mõjuhinnang VKE-de kohta oli osa mm, komisjoni mõjuhinnangutest, on ka edaspidi ja jääb ka osaks komisjoni mõjuhinnangust. ainus asi, mida ma teha saan, on seda parandada, ma arvan, et praegusel kujul see ei ole piisavalt hea ning ma tahaksin selgitada, kuidas see mõjuhinnang toimib komisjoni teenistused, kes valmistavad ette õigusakte, on samuti ise vastutavad mõjuhinnangute eest, siis vaadatakse need mõjuhinnangud läbi vastava komitee poolt ning praeguseks umbes nelikümmend protsenti esitletud mõjuhinnangutest saadeti komitee poolt tagasi. nii et äh, ma olen täiesti teadlik sellest, et komisjoni teenistused peaksid paremat tööd tegema mõjuhinnangute läbiviimisel me vaatame praegu suuniseid läbi selleks, et paremat tööd teha. Teie tänaõhtune panus on minu jaoks väga oluline selleks, et tagada, et ma saaksin seda arvesse võtta paremate suuniste loomisel. eeldus, et mõjuhinnanguid ei viida läbi VKE-de puhul, seda ei toeta see, et et üheksakümmend kolm protsenti ettepanekutest on, käivad koos VKE-sid puudutavate mõjuhinnangutega. ma arvan, et me peaksime parandama ka mõjuhinnangute komitee tööd selleks, et tagada, et inimesed kes osalevad komitee töös, oleksid inimesed, kes on täiesti sõltumatud, kellel on ekspertiis ja kes on valmis äh, karmilt toimima, kui nad leiavad, et komisjon oma tööd piisavalt hästi ei tee. ma arvan, et me peaksime hoolega, hoolikalt vaatama komitee liikmeid, äh, mõned tegid ettepaneku see komitee ära kaotada, mina arvan, et Äh, see komitee peaks siiski komisjoni alles jääma, sest äh, me äh, kaalume õigusakti ettepanekuid enne, kui need jõuavad nagu kohe parlamendi ette. nii et kui me tahame mõjuhinnanguid kõikide õigusettepanekute puhul Euroopa Liidus, siis peaksime arutama seda parlamendiga, vaatama, kuidas parlament seda tööd korraldab ning vaatama ka seda, mida nõukogu teeb mõjuhinnangute eesmärk on tõepoolest vaadata õigusloome mõju ühiskonnale laiemalt, mitte ainult seda, kas on tegemist hästi kirjutatud õigusaktiga, vaid milline on selle majanduslik mõju, milline on selle sotsiaalne mõju ja ka keskkonnaalane mõju. see on väga oluline parema õigusloome saavutamiseks härra Telitška tegi ettepaneku, et võib-olla peaks meil olema ka finantseesmärgid. ma ütlen seda öö, ähm, parema õigusloome kohta, et ähm, tõepoolest see nii peaks olema ja ka härra Pütikohver viitas sellele. parem õigusloome ei tähenda dereguleerimist, ei tähenda vähemat reguleerimist parem reguleerimine tähendab kahekümne kaheksa mm, seadusakti asendamist ühe Euroopa Liidu õigusaktiga, kuid see tähendab seda, et ka, et Euroopa Liit loobub reguleerimisest nendes valdkondades, kus Euroopa Liidu tasandi reguleerimine oleks niivõrd keeruline, et see muutuks liiga suureks koormaks, eriti just VKE-de jaoks. mina tahaksin läheneda täiesti ratsionaalselt sellele teemale. minu teie jaoks ei ole tegemist eh, ideoloogilise küsimusega, vaid eh, ratsionaalse küsimusega, kuidas saavutada säästev areng Euroopas ilma liigse koormata ettevõtetele ja kodanikele. see on minu eesmärk järgmiseks viieks aastaks. ma usun ka, et meil on vaja läbi vaadata olemasolev õigusloome. me ei ole Euroopa Liidus viimastel aastatel sellega piisavalt hästi tegelenud. ma arvan, et härra Teritška viitas õigustatud sellele probleemile. ma soovin parlamendiga algatada dialoogi sellel teemal, kuidas eemaldada aegunud õigusakte või neid õigusakte, mis ei täida enam esialgset eesmärki. ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et eelkõige peame mõtlema väikestele tõepoolest, mitte sellepärast ainult, et meil on nii palju VKE-sid Euroopa Liidus, vaid ka sellepärast, et VKE-de aitamine on lihtsam kui suurte ettevõtete aitamine sest kui me aitame VKE-del eemaldada ühe osa halduskoormusest, siis saame väga häid tulemusi lühikese aja jooksul, kuid VKE-d peavad olema sellest teadlikud. minu mulje on aga praegu, et kõik see, mida me oleme teinud Euroopa Liidu tasandil, ei ole jätnud VKE-dele muljet, et nende koormust vähendatakse. Neil on mulje, nagu mõned teist õigustatult ka ütlesid, et Euroopa Liit lisab neile koormust veelgi juurde. me peaksime olema teadlikud sellest muljest Euroopa Liidus ning me peaksime ühiselt midagi selle vastu ette võtma selleks, et äh, kogu seda arutelu kokku võtta, tahaksin öelda, lugupeetud juhataja, et äh, jah, VKE-d jäävad endiselt osaks mõjuhinnangust. meil on vaja viia läbi paremaid mõjuhinnanguid, kui me oleme seda teinud viimaste aastate jooksul. jah, see on osa parema reguleerimise ettevõtmisest, mis on keeruline, kuid see toob endaga kaasa töökohti ja majanduskasvu ning me peame tagama selle, et kõik sidusrühmad, eriti just Euroopa Liit, Euroopa Parlament saaksid täiel määral selles arutelus osaleda. ma loodan, et need on, aspektid on kõik kirjas ka uutes suunistes, millega Euroopa Komisjon peagi välja tuleb. aitäh, lugupeetud volinik, seega on see arutelu lõppenud ja hääletus toimub neljapäeval. me läheme viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on ühe minuti kõned ja alustame kõigepealt härra Heisiga. üks minut, palun mikrofon palun.